ja tere õhtust kõigile ning tere tulemast Euroopa Parlamenti Brüsselis. ja seda tänasel tähtsal päeval, eh, kus eh, kakskümmend eh, seitse Euroopa Liidu liikmesriiki valivad seitsesada kolmkümmend kuus kuud saadikut ja me meil on siia stuudiosse kutsutud palju külalisi, kes vastavad meie küsimustele ning äh, siin osalevad äh, paljud riiklikud telekanalid ja äh, samuti paljud olulised inimesed Euroopas, noh, Joaquin Almunia näiteks, teie olete meie majandusvolinik. Te olete väga huvitatud praegusest protsessist, jah, loomulikult. kuid ma loodan, et me ei räägi kogu aeg ainult majandusest ja eh, proua Viktor Freiberga, tere, te olete endine Läti president. Te eh, arutate selle üle, milline võib Euroopa eh, välja näha kahe tuhande kahekümnendast, kolmekümnendast aastast alates ja te räägite ka kriisist, mis on Lätit tabanud. siin on ka härra äh, äh, Fontaine Te mm, olite Euroopa Parlamendi president kahe tuhande teise aastani, te olete siin päris pikki aastaid tagasi. ning eh, siin on ühtlasi ka David Renni ajakirjast Economist ning eh, Monika Ambrotsits Sloveenia televisioonist. ja eh, samuti ma tahaksin öelda, et on probleeme ERFi antenniga ja samuti ka nende keeltega, milles see kanal edasi, üle kannab. me räägime täna loomulikult eriti palju majanduskriisist ja samuti räägime ka sellest, kui eh, suur osalus on olnud Euroopa Parlamendi valimistel, tundub, et osalus ei ole olnud eriti eh, kõrge. kas see, need valimised ei huvita Euroopa kodanikud? Eh, kahjuks kodanikel ei ole teadlikud sellest, kui oluline Euroopa Parlament Euroopa Parlamendi roll on aina kasvanud ja seda progressiivselt. Eh, valimised eh, toimuvad, eh, valimised toimuvad seitsmekümne üheksandast aastast alates ning meil on võimalik äh, olnud väga palju ära teha, meil on võimalik ka komisjonil olnud vastu astuda näiteks kaheksakümne üheksandal aastal, kuid praegusel hetkel sellest ei ole veel piisanud. härra Almunia, teie olete see komisjoni liige, kes vastutab äh, kriisiga seonduvate küsimuste ees. Äh, Euroopas me oleme näinud tööpuuduse kasvamist, ostujõu vähenemist ja tohutult palju majanduse taaskäivitusplaane liikmesriikides, kuid Euroopa tasandil tundub, et mitte ja tundub, et teie olete nüüd läinud kriisi ajal puhkusele, mida tegelikult teeb teeb Euroopa e, tegelikult tundub, et meil on mingisugune info öö, e, öö, e, lõks siin tekkinud, eelmise aasta novembris nimelt öö, kohtus Euroopa Komisjon kahekümne seitsme liikmesriigi esindajaga ja esitas oma majanduskäivitamise plaani, mida praegu siis et-, ehm, ka ellu rakendatakse. Euroopa Parlament kiitis selle heaks, see on juba toomas häid tulemusi ja tänu sellele Euroopa tasandilt võetud sammule, mis muuseas oli Euroopa ajaloos esimene, võetigi vastu nii oluline majandust puudutav otsus koos, kogu selle tulemusena on ehm, eelarvetele mõju olnud väga suur ja see meie vastus on tegelikult sama suur kui Ameerika Ühendriikide vastus olnud. proua Freiberga, teie riik on saanud väga tugeva löögi selles majanduskriisis. Te olete võtnud hiigelsuure laenu ja Te olete suhteliselt uus äh, liikmesriik, kas teile tundub, et Euroopa kaitseb äh, liikmesriike piisavalt? jah, tõesti, kriis tabas väga kiiresti Lätit, keegi ei olnud äh, selleks ette valmistunud, ka meie mitte kuid eh, samas eh, võib-olla oli meie kasvuprotsent ka omal ajal natukene liiga kõrge ja liiga kiire ja selle tulemusena kriis on tabanud meil tõesti väga tugevalt, eh, see protsess areneb praegu väga kiiresti ja see pidevalt jätkub. ja sellepärast oleme ka meie Äh, oodanud seda Euroopa taaskäivitamise, majanduse taaskäivitamise plaani, see on meie jaoks äh, kapitaalse tähtsusega äh, ja selleks, et tagada usaldus kodanike seas, investorite seas ja et üldiselt siis stabiliseerida olukorda. koostöö, solidaarsus Euroopa riikide vahel on ülioluline ja pole olnud kunagi tähtsam kui praegu. kas te arvate, et Euroopa solidaarsus on piisav äh, Ida-Euroopa riikide suhtes, kellel on praegu väga hästi, väga raske. ma arvan, et äh, solidaarsus ei ole praegusel hetkel piisav, ma arvan, et me saame palju rohkem ära teha, kuid mida ma sooviksin öelda härra volinikule, on see, et loomulikult et äh, probleeme võis teatud näha, meil on ette näha, kuid ammu enne kriisi pöördus Euroopa Parlament komisjoni poole Eh, selle kohta, et eh, öelda seda, et me ei jälgi piisavalt finantsturge. Te teate, kui palju selles osas toimus eh, mõttevahetusi. Te me kuulume Jean de la Rosieri gruppi, kes on teinud väga huvitavaid tähelepanekuid praeguse olukorra kohta ning, ja me jälgime praegust olukorda väga tähelepanelikud. ning mis puudutab solidaarsust, siis loomulikult on see väga vajalik, praegusel hetkel oleme suutnud ära hoida äh, Eh, siiski euro-, üle-euroopalise panganduskriisi, mille tagajärjed oleks olnud dramaatilised, see on täiesti kindel. me oleme ka G kahtekümmend väga hästi ette valmistanud, seda tuleb ka kindlasti rõhutada, eh, see on oluline selleks, et eh, jälgida paremini finantsturgude toimimist. ma sooviksin öelda, et me ei ole piisavalt rõhutanud seda, kui oluline roll on olnud eurol Eh, selles, et on suudetud ära hoida eh, veel katastroofilisemaid tagajärgi. kui eurot ei oleks olnud, siis ma arvan, et eh, me oleks olnud kõik tohutult raskes olukorras ning just sellega seoses on meie praegune arutelu niivõrd oluline. härra Sitnik samuti soovib sõna võtta, ta on ta on äh, Sloveenia televisiooni ajakirjanik. Äh, ja teil oli küsimus härra Armoniale. Sure you know. härra volinik, te kindlasti teate, et äh, Sloveenias juurutati edukalt euro, me saime tänu sellele majanduskriisist paremini üle. kas te arvate, et euroga liitumise kriteeriume peaks tõlgendama paindlikumalt, aitamaks teisi äh, mõningaid Ida-Euroopa liikmesriike, kellel, kes peavad hakkama saama tõsise majanduskriisiga? ning äh, milline on teie kommentaar, proua president, sellele? ma arvan, et euro on olnud tõeline edulugu. see on olnud äh, ka väga oluline äh, eurotsooni liikmete kaitsevahendiks, praegusel hetkel kuulub kuusteist Euroopa Liidu liikmesriiki eurotsooni kuid äh, see puudutab ka neid riike, kes soovivad Euroliikmest astuda, nagu Lätit või Leedut või teisi. mis puudutab nüüd Lätit, siis äh, me viimaste kuude jooksul oleme rääkinud iga päev praktiliselt, äh, oleme olnud kontaktis Läti võimuesindajatega ja oleme rääkinud sellest, kuidas sellest sügavast kriisist välja pääseda. me olime Läti võimuesindajaid muide, Vate valitsust hoiatanud selle eest, et selline kriis võib tekkida kuid äh, õnnetuseks tõepoolest äh, see äh, kriis ka tekkis ning Läti valitsuse soov ühineda võimalikult kiiresti euroga järgmistel aastatel, et kahtlemata tekitab suuremat usaldust, see tõmbab ligi investeeringuid ja see on väga tähtis. Mm, ma arvan, et see puudutab nii Lätit, Rumeeniat kui Ungarit. me oleme näidanud üles solidaarsust, eh, me oleme näidanud üles solidaarsust eh, Euroopa Liidu eh, riikide suhtes, kellel on praegusel hetkel kõige raskem, see puudutab Rumeeniat, Ungarit ja Lätit. ja kas oleks võimalik ka ar-, näiteks arveid, arvu, arvusid esitada? näiteks, näiteks välis, raskustes olevate riikide finantsabi osutamine kaksteist miljardit oli see varem, praegu on see viiskümmend miljardit. me, see tähendab seda, et välisabi on suurenenud neljakordselt ning see puudutab siis rahalise abi osutamist äh, raskustesse sattunud riikidele. see näitab Euroopa solidaarsust ja see puudutab äh, ka kahtlemata Euroopa Investeerimispanga tegevust see puudutab ka näiteks ähm, maksete tegemist struktuurifondides, äh, see puudutab ka koostöö tegemist Läti või Ungari äh, võimu, võimudega, valitsusega. ma arvan, et me ehitame iga päev Euroopat. kui te kuulete seda, mida volinik ütleb, kas te leiate, et see on piisav või te ootate Euroopast midagi enamat, kas te ootate Euroopa majandus, ühishaldust, kas te soo-, soovite varsti ühineda euroga ja mina arvan, et euro on kahtlemata äh, mm, äh, probleemidele vastu pidanud, meil on kahju, et me ei suutnud euroga äh, ühineda nii kiiresti, kui me seda soovisime. me oleksime soovinud euroga ühineda esimesel jaanuaril kahe tuhande kaheksandal aastal, kuid juba sellest hetkest peale, kui me Euroopa Liiduga ühinesime, tekkis meil väga kõrge inflatsioon ning inflatsioon ei olegi raske meil algsest ajakavast kinni pidada see on väga kahetsusväärne kogu riigi jaoks, sest teised makroökonoomilised näitajad eh, olid eh, vägagi positiivsed, kuid eh, inflatsioon kahjuks seda me ei suutnud ohjeldada. valitsus ei olnud oma ülesannete kõrgusel ning need leidsid, et neil on piisavalt vähe vahendeid selleks, et inflatsiooni kontrollida ning äh, seda hoolimata siis struktuurifondi toetustest, mis äh, Lätti jõudsid äh, paljud ja hoolimata sellest, et inimesed läksid välisriikidesse tööle, saatsid raha kodumaale, hoolimata sellest, et ähm, tarbimine, siseriiklik tarbimine kasvas ja hoolimata sellest, et energia tarbimine kasvas meil oli kõigil eh, eh, erinevaid põhjusi, loomulikult oli erinevaid põhjusi selleks, et inflatsioon eh, kerkis ja sellega väga raske tegutseda, tegeleda. Nicole Fontaine, tuleb meeles pidada ühte, nimelt seda, et Euroopa Liidus on tegelikult eelarve väga väike, sellest, nendest vahenditest ei piisa ja ei vasta sellele poliitikale, mida me tahame ellu viia. jah, mida siis tuleks teha Euroopa tasandil? tuleb kindlasti äh, sügavuti üle vaadata meie eelarvesüsteem Euroopa Liidus, te teate ju, härra volinik, et äh, sellest ei piisa praegu, vaadake, mis toimub Ameerika Ühendriikides, Ameerika Ühendriigid pärast tuhande üheksasaja kahekümne üheksanda aasta kriisi reageerisid kohe, meie kuuskümmend aastat hiljem ei suuda ikka sellest õppetunnist midagi õppida äh, ma, mulle tundub, et me peame midagi tegema oma vahenditega ma olen täiesti nõus äh, proua Fonteniga, Euroopal on vaja suuremat eelarvet, kuid kahjuks liikmesriigid ning parlamendid, kes on eelarvepädevad, muidugi kui äh, meil ei ole piisavalt vahendeid, äh, kui komisjon oleks oma saa-, soovi saavutanud, siis oleks viis aastat tagasi juba parem meie olukord olnud. kuid tõesti sellised riigid nagu Läti, kelle olukord on väga raske, nende osas me oleme neljakordistanud äh, finantsabi, mida me oleme neile edastanud. Äh, tegemist äh, on põhimõtteliselt Euroopa laenudega. Lätit välja, et no mina vastutan selle jaoks, et leida raha, leida kuskilt see viis miljardit, kas siis Läti, Rumeenia või Ungari aitmiseks, meil on vaja seda raha. ja sellega me praegu tegeleme Euroopa suur plaan ei piirdu ainult viie miljardiga, neid miljardeid on rohkem. tuleb investeerida infrastruktuuri uutesse tehnoloogiatesse selleks, et aidata Euroopal tulla välja sellest kriisist nii hästi kui võimalik me peame mõtlema ka sellele, mida kodanikud tahavad. Euroopa Investeerimispank äh, on suurendanud praegu kolmekümne protsendi võrra oma ähm, krediidide andmise suutlikkust. tuleb aidata selliseid riike nagu Läti, Leedu, Eesti, Ungari, me räägime siin äh, laenudest, mis on äh, toodult suurelt võrreldes nende SKP-ga ja tuleb mõelda ka nende riikide võimalusele tegelikult äh, kasutusele võtta need vahendid, tuleb mõelda projektidele, millele hakatakse seda raha kulutama. kui me tahame kodanikele öelda, et nad peavad mõistma, kui oluline on käia valimas Euroopa valimistel, kui oluline jälgida Euroopa asju, tuleb nendel rääkida sellest, mida me tege-, mille, millega me tegeleme. ja me oleme juba tegelemas üsnagi millega, millegagi ja laienemine, mis toimus viis aastat tagasi, on suur edu, proua Fontaine. ma saan aru, millest te räägite, kuid kas homme te toetate Euroopa Parlamenti eh, nende nõudmistes eh, vaadata üle Äh, sügavuti ühenduse eelarve, et meil oleks tõesti piisavalt vahendeid Euroopa poliitikate elluviimiseks jah, muidugi, minu kogemus volinikuna ja ma olen viis aastat äh, tegelenud selle asjaga, me oleme rääkinud äh, sellest viis aastat, sellest, milline peaks olema eelarve poliitika järgmisel eelarveperioodil Äh, kuid kahjuks on näha, et Euroopa liikmesriigid ja parlament võtsid vastu eelarve, mis oli vähem ambitsioonikas kui Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud eelarve. ja ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlete mina mõtlen Euroopale nii nagu kõik need inimesed, kes siin on Euroopa Parlamendi hoones kuid küsimus on see, millised on need sammud, mis tuleb astuda iga päev selleks, et jõuda selle Euroopani, mida me tahame. proua Fontaine, asi ei ole nendes sammudes, vaid asi on selles, et meil ei ole vahendeid, et üles ehitada seda Euroopat, mida kodanikud tahavad, muidu vastasel juhul on kodanikud pettunud. Varro Vike-Freiberg, kallid kolleegid, kui lubate sekkuda Eh, ma tahaksin öelda, et eh, kahtlemata Läti valitsus peab läbi viima reforme ja nad eh, teevad seda veel isegi täna õhtul, nad tegelevad sellega, neil pole mingit valikut. kuid mis puudutab abi osutamist uutele liikmesriikidele, siis ma arvan, et praegu oleks õige hetk kasutada praegust rasket olukorda selleks, et üle vaadata need mehhanismid, mille abil fondide toetust laiali jaotatakse Eh, praegusel hetkel on tegu pudelikaelaga, kus eh, paljud eh, projektid läbi ei lähe ja see kahtlemata muudab meie tegevuse palju aeglasemaks, bürokraatlikud probleemid lase, muudavad projektide elluviimise palju aeglasemaks, meil peaks menetlusreegleid palju lihtsamaks muutuma, muutma, me peame bürokraatlikke nõudmisi vähendama ning lätlased on mulle kaevanud ka selle üle, et kui on vaja projekti ellu viia, kui on vaja äh, raha laenata selleks, et äh, projekti läbi viia, kui äh, on vaja näiteks osta tehnika selleks, et projekt läbi viia, siis probleem on selles, et see, mil, see hetk, mil raha lõpuks nendeni jõuab, on tohutult, see aeg on tohutult pikk. ja tõsi on see, et aega läheb tõesti väga palju paljudel riikidel ei ole ka head vastuvõtuvõimet ning väga palju sõltub ka sellest, mida teevad eh, eh, kohalikud võimuesindajad. kuid eh, probleem on selles, ütleb proua Vikataferi, et, et bürokraatiat on liiga palju, jah, vastab volinik, kahtlemata bürokraatiat on väga palju, kuid samas äh, ma arvan, et ei maksa liiga karm ka olla, sest äh, vastuvõtuvõime ei ole sama kõikides liikid, liikmesriikides, mõned riigid on äh, edukamad kui teised selles valdkonnas. ning see puudutab ka seda, milliseid reforme läbi viiakse, millise suunaga need reformid on. on äh, riigi, mis ei ole veel jõudnud Euroopa Liidu keskmise tasemeni. Need puudutavad, eriti puudutab see reforme, mida peavad finantseerima Euroopa Eh, fondid. kuid eh, selleks, et seda tööd läbi viia, on vaja poliitilist tahet, on vaja konsensust ja seda kõigis liikmesriikides. on eh, riike, mis on teinud suuri edusamme Euroopa nõudmistega, nõudmiste täitmiseks. teistel riikidel on olnud suuremaid raskusi samade reeglite, samade protseduurireeglitega kui äh, need, mis teistelgi oli esitatud. ja see puudutab nii neid äh, liikmesriike, mis alles ühinesid Euroopa liik-, äh, liikmes-, liiduga kui ka teisi, kuid samas ülesanded ei ole ainult mitte Brüsselil, kohustused on ka, ähm, ka ametnikel Budapestis, Pragas või Tallinnas. ja ma arvan siiski, et bürokraatlikke probleeme pole piisavalt arvesse võetud, ütles, ütleb proua Ite Freiberga. ma sooviksin Eh, keegi käest küsida, eh, kas te sooviks eh, lisaküsimusi esitada? kas te toetate endiselt seda liberalismi, mida praegu palju kritiseeritakse, teie küsimus? jah, tõesti, ma esitaksin selle küsimuse, et kui me räägime sellest, et meil on vaja rohkem Euroopat, jääb mulle mulje, et seda öeldakse eh, mõeldes mingisugusele elegantsele mehhanismile, mis kogu Euroopa paneb paremini toimima. mina aga näen selle taga eh, väga poliitilist ja ideoloogilist visiooni, et ehitada üles eh, rohkem reguleeritud Euroopa finantssektorit, reguleerida näiteks et tagada rohkem vahendeid Euroopa tasandilt Äh, ja ootame näiteks Prantsusmaalt ja Saksamaalt suuremat panust ja et äh, tegelikult konkurentsivõimele vähem tähelepanu pööratakse. Äh, mis mind aga Brüsselis kõige rohkem üllatab, on see, et praegu räägitakse kulissides väga paljude ametnike vahel sellist juttu, et kogu see poliitika, et meil oleks rohkem regulatsiooni, et konkurentsivõimet, konkurentsivõimele roh-, vähem pööratakse tähelepanu et loogiliselt äh, peaks see viima väiksema majanduskasvuni. ja see tegelikult räägib juba nii mõndagi. sellest räägitakse palju äh, kinniste uste taga kuid äh, mulle meeldiks, et inimesed oleksid ka avalikkuse ees natukene ausamad ja ütleksid valimistele üles jah, et Euroopa mudelit võib muuta, on võimalik võtta vähem riske, kuid sellega tuleb kaasa ka väiksem majanduskasv ja loomulikult on ka siis töökohti vähem ja see on selline nägemus, äh, mis võib-olla oleks ausam. ja tõesti küsimus, kas meil on vaja rohkem Euroopat või vähem Euroopat? Äh, Joakim Enamulja ma vastaksin härra Renni küsimusele, kas rohkem regulatsiooni või vähem. on aspekte, kus meil on vaja rohkem regulatsiooni, näiteks finantssektori puhul, kus kõik kokku varises, ei olnud regulatsiooni, kus oli rikkumisi, kus oli pettusi, kus need, need inimesed, kes tegelesid selle asjaga ei taha mingisuguseid muutusi, meil on vaja uut äh, regulatsiooni. koos parlamendi ja nõukoguga tuleb meil äh, ka teistes sektorites äh, suurem regulatsioon tagada, kuid samas tuleb täiesti selgelt öelda kodanikele, et see on kõik Euroopa ambitsioonide nimel tehtud töö, kuid see kindlasti ei dünamiseeri meie majandust ja seega tuleb teisalt teha midagi meie dünaamika tagamisele ja eh, avada võimalused majanduskasvu tagamiseks, mitte nõrga majanduskasvu tagamiseks, vaid väga öö, eh, konkreetse ja järjepideva majanduse tagamise, tagamiseks, mis põhineks erinevatel aspektidel siis, näiteks nagu haridus ja nii edasi ja siis me saame omavahel kombini-, kombineerida majanduskasvu ja maja-, eh, sotsiaalmajanduse ma olen absoluutselt nõus sellega, mida vastas härra volinik. kuid äh, ja ma arvan, et äh, see, mille ta Euroopa Parlament on välja pakkunud, äh, mis puudutab siis finantsturgude kontrolli, see, mis puudutab kindlustusi, see, mis puudutab auditeerimisfirmasid ja muud sellist, need on kõik sellised parlamendi ettepanekud, mida te väga hästi teate ja see ei ole sugugi mitte konkurentsireeglite vastu, me peame lihtsalt leidma vajaliku tasakaalu ma arvan, et äh, on väga oluline seda öelda. kõige hullem äh, oleks see, kui me hakkaks äh, muutuma protektsionistlikuks. me, see oleks vägagi dramaatiline. nii et ma leian, et meil on vaja suuremat koordineerimist rahvusvahelisel tasandil, meil on vaja suuremat koostööd, midagi sellist ära hoida Ehm, mida te äh, arvate komisjoni tegevuse kohta näiteks äh, riskifondide osas, mida ütles äh, volinik McCreevy riskifondide kohta, aga kas, mida te arvate riskifondide paiknemisest Euroopas? meie soovime reguleerida, ütleb volinik. me soovime esimest korda riskifondide tegevust Euroopas kontrollida ja reguleerida, seda palus Euroopa Parlament. seda, selles osas eh, leppisid eh, kokku parlament, nõukogu ja komisjon ning eh, Atlandi ookeani teisel poolel tehakse samasuguseid samme see puudutab mitte ainult finantstegevust, finantstooteid, puudutab kõike seda, mis jääb väljaspoole reguleerimisala. põhimõtteliselt oleme täiesti nõus, ütleb proua Fontaine, Eh, kuid eh, küsimus on ka riskides, eh, mis võimaldaksid meil tegeleda ka selliste fondidega, mis asuvad finantsparadiisides, kuid mille ametlik asukoht on Euroopas. nii et mida me sooviksime, on see, et me sooviksime rohkem loomulikult reguleerida kuid äh, samas äh, me sooviksime ju, et need fondid ise suudaks ennast kontrollida, oma tegevust kontrollida. Äh, meil on vaja nõuda neilt, et nad oleks läbipaistvamad. ma ei ole õnnetuseks enam Euroopa Parlamendis, kuid Euroopa Parlament kindlasti esitab teile vastavasisulise nõudmise, volinik Eh, kui fondid tegele-, tegutsevad ainult Euroopas, siis kahtlemata eh, on, oleks hea, kui nad iseennast kontrolliks, kuid eh, mis toimub? toimub see, et väga paljud riskifondidest ei, ei tegutse Euroopas, ei Mandri-Euroopas ega Suurbritannias, nad asuvad Kaimani saartel või mujal. mida meie eurooplastena teha saame selleks, et kontrollida nende tegevust? mida teha? ja eh, proua eh, Freiberga. Eh, kahtlemata peab ütlema seda, et me ei saa, suuda kontrollida ka neid fonde, mis praegusel hetkel tegutsevad Euroopas, millel on suhteliselt suur kapital ja rääkimata siis neist fondidest, mis asuvad mujal. kui me suudaks juba kontrollida fonde, mis tegutsevad Euroopas, kui nad oleks läbipaistvad, siis oleks eeskujuks kogu maailmale see kutsuks üles ka ehm, näiteks teisi riike eh, ja näiteks eh, Delaware'i osariik sooviks sellises eh, protsessis osaleda. oleks hea, kui rahvusvaheline finantstegevus oleks läbipaistev ja see ei puuduta ainult suuri finantsettevõtteid ega pensionifonde ma arvan, peame kuidagi taastama avalikkuse usalduse finantssüsteemi, kapitalistlikkusse süsteemi. meil on va-, meie majanduse taaskäivitamine eh, osutub väga raskeks, sest majanduse oluline aspekt on psühholoogia eh, ja eh, ma arvan, et suurem läbipaistvus aitaks usaldust suurendada. Mm. ma arvan, et on väga oluline sõna, mida pole mainitud, mis oleks siis töötus, mis on juba umbes kümme protsenti Euroopas, Lätis on see jõudnud peaaegu kahekümne protsendini ning olukord võib muutuda plahvatusohtlikuks Euroopa institutsioonid ja Euroopa Komisjon peavad näitama üles suurt julgust ja eh, ettevõtlikkust. jah, me seda üritamegi teha, ütleb volinik. me oleme teinud tublit koostööd Tšehhi eesistumisega ja meie tippkohtumine eh, tööhõive küsimustes osutus väga edukaks näiteks ning eh, tegu oli minitippkohtumisega ja seda, seda mitte komisjoni või parlamendi pärast, seda, eh, see oli minitippkohtumine seoses liikmesriikidega, sest paljud neist ei näidanud soovi eh, üles kohale tulla, see puudutab teatud liikmesriike ja teatud valitsusi. ja ma ütlen teile hiljem, millega, millistega neist tegu oli. Eh, nad ei tahtnud kohale tulla, rääkida sellest, mida teha selleks, et töötuse vastu võidelda meie tegime ettepaneku, lähme kohtume Prahas. meile vastati, meil on kahjuks liiga kiire. meil on jäänud ainult kaks minutit vaevalt lõpuks, eh, nii et võib-olla igaüks saab eh, mõneks hetkeks sõna, et eh, rääkida sellest, mida te kõige rohkem kardate seoses valimistulemustega, Varevike Freiberga. ma loodan, et need ennustused äh, selle kohta, et äh, toetatakse väga palju äärmusparteisid äh, poliitilisel skaalal, et need ennustused ei äh, kujune tõeks, et valijad valivad siiski õiges suunas ja tasakaalukalt ja et äärmuslased ei saa väga suurt valimisvõitu. Nicole Fontaine, kas te tunnete kartusi või lootust? mina loodan, et Euroopa Parlament oleks avatud maailmale, kes eh, tegeleks kindlasti ka kriisi kontrollimisega, kuid eh, kes eh, ei alluks kolmandate riikide survele, meil on väga palju positiivset, äh, ühisturg, äh, mikrokrediidid, keskkonnaküsimused ja nii edasi, nii mõndagi on võimalik ära teha Euroopas operatiivselt ja see nõuab ka solidaarsust. ja härra volinik, lõpetuseks paar sõna. ma loodan, et Euroopa Parlament, äh, mida täna valitakse, on parlament, mis suudab välja seista tänastele väljakutsetele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaväljakutsetele ja et see oleks parlament, mis suudab kodanikele iga päev selge selgeks teha igal nädalal, selgeks teha, mida otsustatakse Euroopa tasandil, mida siin räägitakse, mida meie tahame eurooplastena saavutada. Eh, suur tänu, see on meie tänase debati, esimese debati lõpp, jääge kan-, telekate juurde eh, ja suur tänu eh, meie külalistele, et osalesite sellel debatil ja kohtume üsna pea.